nii et kallid kolleegid, selle eh, istungi protokoll eh, kinnitatakse järgmisel istungil, kui vahepeal vastuväiteid sellele ei tule. ja edastame selle kõigile asjakohastele organitele. nii et igatahes ma soovin teile nüüd kõigile head koduteed. härra Odilt on protseduuriline küsimus. jah, härra president